kandidaadi osas, aga ma olen uhke selle üle, et kõik peamised teemad, mis on tähtsad minu fraktsioonile, kuuluvad nüüd ka uue komisjoni tööprogrammi. ja me oleme oma äh, nõudmised äh, selgelt esitanud ja oleme saanud tulemused, aga nüüd ma tahan rõhutada, et Euroopa Liidu usutavus kui äh, ülemaailmne tegutseja tugineb meie usutavusele meil on kõigepealt kord luua majja kodus ja tähtis on, et komisjon oleks kindlakäeline ja kaitseks õigusriiki nii siin kui ka piiri taga ja on vaja selgelt seista Erdogani, Putini, Bolsonaro ja Orbanitele selles maailmas. kutsun üles komisjoni tegema kõik, mis võimalik selleks, et järgmise aasta alguses saab hakata pidama läbirääkimisi liitumise osas Albaania ja Põhja-Makedooniaga. on tõesti aeg asuda tööle ja tuua tulemusi võitlemaks kliimakriisiga ja samas tagada õiglane üleminek, on vaja tagada jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmine ja tähtis on, et meie välispoliitika oleks väärtustele tuginev ja ma olen kindel, et eh, meie eh, Franz Timmermansi juhtimise all ja teiste sotsiaaldemokraatidest volinike juhtimisel me näitame, et kuulame oma kodanikke ja vastame nende lootustele ja muredele. proua Intvelt, üks minut. suur tänu, proua president. ma olen siin keskel. roheline minu hääl on teil olemas, aga see on pragmatismist ja mitte kirglikkusest veel. jah, on palju positiivseid aspekte ja on tõesti erakordseid isikuid teie kolleegiumis, kõigi aegade kõige rohkem naisi, teil on roheline kokkulepe. aga mul on ka kõhklused. jah, teie soovimatus eh, tagasi võtta rändeportfelli voliniku ametinimetus see näitab, et te ei veena mind, see on ainult kosmeetilised muutused, mis te olete teinud, me tahame hästi toimivat Euroopa Liitu. seni te olete olnud liikmesriikide valitsuste kandidaat peamiselt, aga kakssada viiskümmend miljonit kodanikku ei hääletanud tagaruumitehingute nimel, vaid tahtsid läbipaistvat parlamentaarset demokraatiat näidake, kas te kuulate kuuldute uude või vanasse Euroopasse. Teil on minu hääl, aga nüüd peate ka minu entusiasmi ära teenima. üks minut, härra Urtusson. Presidenta von der Leyen, a pesar de contar con algunos excelentes representantes este.... ma tänan. Eh, jah, president von der Leyen, teil on suurepäraseid isiksusi teie meeskonnas Äh, aga ühe portfelli te olete andnud Viktor Orbani esindajale. Äh, aga siin on kõneks ka Euroopa eluviisi kaitsmine, mis meid inimõiguste kaitsjana muretsema paneb äh, jah, on vaja väga põhjalikult vaagida kõiki neid portfelle. president von der Leyen, me ei ole tulnud siia lihtsalt pealt vaatama, mida institutsioonid teevad. me tahame muuta Euroopa projekti kurssi. ja me vaatame väga põhjalikult teie välispoliitikat ja kliimamuutustega tegelemist. tähtis on, et sotsiaalsed küsimused eh, ka oleksid prioriteetsed eh, tähtis on, et sotsiaal- ja keskkonnaküsimustes te kujundaksite enamuse oma seisukohtade toetuseks. härra Vilmski, suur tänu. jah, paljud siin jubeldavad selle uue komisjoni üle, aga mina tahaksin hoopis teistsugust seisukohta avaldada. jah, kaks asja, mikspärast nii. Lissaboni leping kakskümmend kuus, kakskümmend seitse volinikku ma arvan, et seda on liiga palju, vähemasti üks kolmandik tuleks kärpida komisjoni, et see ole, komisjon oleks töövõimeline. ja see suur hulk volinikke toob kaasa probleemi. nimelt ikka uusi ja uusi regulatiivseid ettepanekuid tehakse ja inimesed, kes koduriigis, keda üldse ei teata, tegutsevad nüüd siin ja teiseks see lõhe, mis meil on Euroopas, need, kes tahavad nomenklatuuri võimu ja tsentraliseerimist ja teised, kes tahavad rahvusriikide suveräänsust. ka see probleem on lahendamata. tähtis on, et regulatiivsusest eemaldutaks ja vaadatakse ikkagi järele, mida Euroopa tegelikult vajab. rohkem turvalisust piiridel, rohkem heaolu tuleb genereerida ja mitte rohkem igasuguseid regulatiivseid ettekirjutusi teha. härra Terts, üks minut. suur tänu. kolmteist Prantsuse sõdurit hukkusid võitluses islami terroristide vastu. president von der Leyen, meie hääletame teie komisjoni vastu ja põhjuseks on see, et meie arvates te võtate ette nüüd ideoloogilise teekonna ja avantüüri ja see sugugi ei väljenda erinevate Euroopa äh, riikide ja rahvaste huvi. Äh, nagu ma ütlesin, te olete minemas avantüüri teed. kõik, kes vaagivad teie rohelist kokkulepet, leiavad, et see on tegelikult roosa unistus. ja ei ole teaduslikult põhjendatud. see läheb meile tohutult maksma see on viis, kuidas kontrollida riike, üksikisikuid hoida kontrolli all, kuidas kärpida vabadusi ettevõtetel ja see nõuab rahvusriikide ka ohvreid, nad jäävad ilma hüvitistest. härra Papadakis, ma tänan. jah tegevuspoliitikat on suunatud inimeste vastu. meie tahame suurem, näha, et sotsiaalne kaitse kasvab, aga mitte ei vähene, et inimesed aga hoopis vaesuvad, ametiühingute jõud nõrgeneb. majandus ei kasva kiiresti, võib-olla uus kriis on tulekul, nüüd teie edendate rohelist kokkulepet, investeeringuid digitaalvaldkonda ja toetate suurfirmasid, samas peame ka kaubandussõdu ja mm, kuidas toime tulla USA ja Hiinaga ja Brexitiga. Te tahate ka militariseerida Euroopat. Saksamaa kaitseminister olite te varem. ja olete astunud välja kommunismi vastu ja te külvate nõrkust ja hirmu ja moonutate ajaloolist tõde. härra Tajani, poolteist minutit. Signora von der Leyen, voteremo la fiducia alla sua commissione perché condividiamo. lugupeetud von der Leyen, me nõustume selles osas, eh, mis te ütlesite paindlikkuse, rände kohta, tööstuse kohta, sisejulgeoleku, eh, digitaalagenda, eh, võitluse kohta vähi vastu, teaduste vastu ja nii edasi seega poliitilistes suundades ehm, ja seda, et meil ei ole vaja bürokraate, aga meil on vaja nüüd ka konkreetseid valikuid ka järgmises Euroopa Liidu eelarves, jah, muidugi mõista, me oleme võidelnud kliimamuutuste vastu, toetame seda, kuid peame samuti tagama, et seeläbi me ei karista meie tööstust ega ka põllumajandust. tööstus on esmatähtis, samuti ettevõtted, sest ilma nendeta ei ole meil töökohti. seega meil vaja ka mm, asjakohast konkurentsipoliitikat, mis võimaldavad meie, mis võimaldaks meie ettevõtetel olla konkurentsivõimelised võrdlused nii Euroopa Liidu kui ka maailma tasandil. mis puudutab ebaausat konkurentsi siin, siin äh, tuleb äh, ettevaatlikud olla hiinlaste hegemoonia puhul, sellepärast nad kasutavad äh, dumpingut ka keskkonna aspektides, sotsiaalsetes aspektides ning tegelikult toimib nende süsteem kogu meie tootmissüsteemi vastaselt me ei saa samuti ära hävitada ühtset põllumajanduspoliitikat, see on esmatähtis äh, osa äh, selleks, et tagada töökohti, kuid samuti selleks, et kaitsta keskkonda. ja mis puudutab rännet, siis siin ettevaatust äh, Aafrika, me peame rohkem investeerima sinna selleks, et see kontinent saaks ise kasvada ning selleks, et väheneksid sisserändajate vood Euroopasse ning lõpetuseks õigusriik, me ei tohi unustada eh, Daphne Caruana Galizia mõrva, seega peame endiselt rääkima sellest selleks, et avastada, kes on tegelikult mõrva tellijad ja selleks, et leida lõplik tõde. poolteist minutit, proua Fritson. president, täna on oluline president, täna on tähtis päev siin parlamendis. me anname heakskiidu Euroopa Komisjonile tööks järgmisel viiel aastal ja see on suurepärane eesmärk, mis on seatud, nimelt süsinikuneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend ja roheline kokkulepe on väga tähtis. tähtis on üheskoos võtta vastutust ja jätta oma lastele kestlik Euroopa, kestlikum maailm. jätta see meie lastele ja lastelastele. kedagi ei tohi ka maha jätta, meil on vaja õiglast üleminekut. ja meil on vaja hea seista ka selle eest, et Euroopas oleks rohkem töökohti ja et töötingimused nendel töökohtadel oleks head. kolmandik enamikul noortest ei ole tööd praegu. meil on vaja tugevdada sotsiaalseid õigusi liikmesriikides ja on vaja jätkata tööd sotsiaalse samba kallal. ja nii, et kõik liikmesriigid seda saaksid toetada ja kiiresti on vaja ratifitseerida ka meie rändealased kokkulepped, näidata üles solidaarsust ja vastutustunnet. mul on hea meel, et Ilde Johansen on õig-, sellel poliitikaga tegelema hakkamas, tema on just õige inimene sellel kohal. ja väga hea, et on seatud eesmärgiks saavutada võrdsuse liit ja et pakutakse välja uus võrdsuse strateegia. on vaja kaitsta meie põhiõigusi, demokraatlikke õigusi, parandada inimeste elujärge. suur tänu, proua Vautmans, üks minut voorzitter ik ga straks met suur tänu, president, ametisse asuv president. mina hääletan hiljem nende küsimuste üle, mis minu jaoks on väga olulised, meil ei ole kunagi olnud nii auahnet kliimaprogrammi, innovatsioon, digitaliseerimine lisaks. ja härra Borrell hakkab võitlema Euroopa positsioonide eest maailmas ja äh, tulemas on Euroopa tulevikukonverents. niivõrd palju küsimusi on võimalik seal läbi arutada ilma igasuguste piirideta. ma arvan, et need on väga tähtsad signaalid meie kodanikele. me selle kohta, kuidas Euroopa hakkab kodanike nimel tulevikus tööle ja ma eeldan, et te tõesti võtate nüüd juhtohjad ja juhite meid õiges suunas ja annate protsessidele selle jõu, mida vaja. seda ma ootan teilt ja teie kolleegidelt. aga kui te seda ei tee, siis me kindlasti ka juhime teie tähelepanu sellele, aga palun asuge tööle. härra David, palun při pohledu na Evropskou komisi mám značné eh, suur tänu. Eh, kui ma vaatan nüüd Euroopa Komisjoni koosseisu, siis ma ei ole päris kindel, eh, kuidas ikka see komisjon hakkab tööle kodanike huvides. Nende huvides, kes kardavad praegu, et nad kaotavad oma identiteedi, eriti kui nad on kaugemal keskustest. kui me vaatame keskkonda, siis ei ole oluline, kas põleb äh, mets Brasiilias või mujal. Äh, kõik see seondub ka Mercosuri leppega. aga Vera Jourova, tulevane volinik, peab hea seisma Euroopa väärtuste eest, demokraatia, vabadus, võrdsus, mittediskrimineerimine, sallivus. aga kuidas see ikkagi läheb, kui me vaatame, kuivõrd erinevalt toetatakse rahaliselt põllumajandust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ja kui me mõtleme nendele hüvitistele, mida saavad saadikud, jah, Orwelli kirjeldatu saab reaalsuseks kahjuks. Dear Mrs Von der Leyen härra Patten, üks minut. lugupeetud proua von der Leyen, paljuski ma ei ole teiega nõus, eh, selline hiiliv föderaliseerumine Euroopa Liidu superriigi eh, suunas, jah, eh, nelikümmend aastat liikmeks olles me ei ole suutnud teid veenda, et suveräänsuse kaitse tagab edu jah, me lahkume ja ma tahan, et te teaksime, et vaatamata meie erimeelsustele Euroopa Euroopal ei ole suuremat sõpra kui Ühendkuningriik. me jah, tunnustame teie prioriteete, kliimamuutused, majanduse konkurentsivõime, õigusriik, turvalisus ja ei ole suuremat liitlast teil kui Ühendkuningriik, et need ühised eesmärgid saavutada järgmised kuud toovad meile suuri väljakutseid, me hakkame uuesti ümber sõnastama omavahelisi suhteid, aga ma loodan, et et eh, Euroopa Liit jääb suureks eh, heaks kaubanduspartneriks Ühendkuningriigile, see on nii Euroopa Liidu kui Briti kodanike huvides ja isiklikult ma olen lühikest aega olnud saadik, aga ma tõesti hindan seda, eh, kuivõrd kirglikud on olnud minu argumenteeritud minu kolleegid siin kojas ja ma tahan te koos teiega töötada meie kodanike parema tuleviku nimel. härra Rangel, poolteist minutit Uh, suur tänu. proua president, ametis asuv president. kõigepealt ma tahan kiita teid teie kõne eest, kus te tutvustasite oma meeskonda ja oma tööprogrammi ja ma tahan teid kiita ka selle eest, et te suudate inspireerida inimesi. nii paljud inimesed Euroopas ja ka siin kojas tunnetavad seda ja nagu öö, Hollandi kolleeg ütles, te võite loota ka minu häälele ja minu entusiasmile ja me ei saa leppida, et järgmine eelarve on madalam kui praegune. me peame rohkem rõhku panema ühtekuuluvuspoliitikale. tähtis on, et ühtekuuluvus ei satuks ohtu, sest vastasel korral satub ohtu ka Euroopa Liit. on oht praegu aga siin, meil on vaja äh, Äh, väga palju ära teha. nüüd see õiglase ülemineku äh, fond, viis miljardit eurot võib ühtekuuluvusfondist minna sellesse fondi, aga uued prioriteedid vajavad uut raha ja ühtekuuluvuspoliitika ei tohi siin kannatada. ja lõpetuseks Euroopa tulevikukonverents me peame olema väga pühendunud sellele projektile, meil on vaja kaasata sellesse kodanikud ja komisjon ei tohi teha seda, mida mõned kolleegid siin saalis on täna teinud. juba teha järeldusi, enne kui me oleme kodanikud ära kuulanud. see on väga tähtis komisjonile ja teistele institutsioonidele tähtis on, et meil tuleks edukas Euroopa tulevikukonverents. poolteist minutit, härra Moraes. suur tänu, president. Briti üldvalimised ei välista seda, et volinik saata Euroopa Komisjoni, see on õiguslik kohustus ja väga kahju, et nii läks, sest mm, tähtis on, et koostöö jätkuks ja see oleks aval ja siiras. jah, me olime osa eh, komisjoni eh, loomise protsessis ja nüüd see uus roheline kokkulepe, eh, õiglase ülemineku fond, töötajate õigused, horisontaalsed direktiivid, siin on olnud viivitusi, aga viivitusi seetõttu, et on väljakutsetest tulnud jagu saada, nii et Teie moodustamise protsess oli ka osa sellest, et meie fraktsioon soovis, et komisjon oleks progressiivsem ja ma tahan viidata kahele asjale, millega ma olen tegelenud viimased kakskümmend aastat. üks on üks asi, mis mulle väga meelehärmi tekitab, kolmkümmend üheksa hukkunut selles veoautos ja need hukkunud, kes on kaotanud elu Vahemerel jah, see juhtus, sest meil ei olnud asjad õigetel alustel ja see on tohutu väljakutse nüüd uuele komisjonile. põhjuseks on olnud Euroopa Liidu halb poliitika, igatahes ma soovin teile edu, aga kõik peab käima käsikäes Euroopa Liidu põhiväärtustega ja väärikusega. ja ametiasu president rääkis ka andmetest ja tehisintellektist, me ei taha, et Hiina ja USA siin juhi rollis on, neil ei ole endiselt üldise andmekaitse määrust seal. ja need on suured väljakutsed nüüd, mis on ka Euroopa Liidu ees ja mul on hea meel, et ma olen üks osa nende teemadega tegelemisel. härra Köörens, üks minut. suur tänu ei ole kahtlust sellest, et järgmised volinikud on väga pädevad ja Nicolas Schmidt on minu poliitilisest perekonnast ehm, väga palju teisi tublisid volinikke, aga ma pean mõtlema ka Silvi Kulaarile, kes oli hea kandidaat, aga ma arvan, et ta koheldi halvasti. loomulikult parlamendi kuulamine ei ole naljaasi olemasolevates olukordades on kriitilised küsimused mitte ainult mõistetavad, vaid hädavajalikud, aga mitte keel, miski ei õigusta silmnähtavalt öö, äh, vaenavat õhkkonda. selline tapkeda öö, äh, suhtumine ei ole parlamendisaadikute vääriline. seda, et tüüpi öö, äh, otsuste tegemine austuse ja objektiivsuseta kahjustab meid väga. ma ei saa aktsepteerida seda vormi, milles mõned kolleegid sellise otsuse tegid. härra Madisson, üks minut, palun. Äh, es ist leider unmöglich, diese Kommission zu unterstützen. Und äh, warum? kahjuks ei ole seda komisjoni võimalik toat-, toetada, sest sellel ei ole mingisugust äh, demokraatlikku legitiimsust. Von der Leyen, äh, proua von der Leyen ei kandideerinud Euroopa Liidu valimistel. Äh, asi oleks teine, kui ta oleks olnud spitsenkandidaat, aga ta ei olnud seda. asi oleks olnud teine, kui ta oleks kõige paremini kvalifitseeritud isik, aga seda ta ka ei ole Eh, ta lihtsalt näitab seda, eh, kuidas eh, Saksamaa oma väärtusi teistele peale surub. selle uue volinikkomisjoni presidendiga näeb Euroopa üsna vilets välja. kahjuks ei ole sellel komisjonil mingisugust realistlikku võimalust tegutseda. meil on tegemist kliimahüsteeriaga ja Euroopa Ühendriikide sooviga, aga Euroopa ei ole Ühendriigid, see on äh, vabatahtlik suveräänsete riikide liit, aitäh. härra Madisson, härra Karas soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? vabandust, härra Karas o soovis lihtsalt vabas mikrofonis sõna. Te pääsesite seekord tahtsin öelda, et vaba mikrofoni nimekiri suleti juba tükk aega tagasi, sest see on väga pikk. järgmine kõneleja, poolteist minutit, proua Šoidrova suur tänu, et mulle sõna andsite, proua eelkõneleja. erinevalt eelkõnelejast arvan mina, et see komisjon toeta-, äh, on väärt meie toetust ja usaldust äh, ja mul on, ma olen tänulik selle eest, et mainiti Velvet Revolutsiooni ja Václav Havelit äh,. tänane komisjon pärast tänast hääletust saab Äh, alustada täievolilist tööd oma eesmärkide nimel, ma räägin oma fraktsiooni kultuurikomisjoni koordinaatorina. mul on väga hea meel, et proua presidendikandid, valitud president täiendas äh, proua Gabrieli äh, portfelli nime äh, haritus äh,, kult-, kultuur ja teadus ja meie arvates ka sport on väga oluline sotsiaalse kaasamise ja tervishoiu mõttes ja kuna seda sõna seal portfelli nimes ei ole, siis toetage palun interrühma loomist spordiküsimustes parlamendis, et meil oleks fraktsioonide ülene toetus äh, spordialasele tööle Euroopa Parlamendis. ja ma kutsuksin Euroopa Parlamenti ka üles toetama Erasmuse eelarve kolmekordistamist, see on suure lisandväärtusega programm, see on aidanud õpetajaid ja üliõpilasi oma oskusi parandada, jaganud uusi kogemusi ja tegemist on väga suure Euroopa lisaväärtusega äh, kogu Euroopa kogemuse pildis, see suurendab ka inimeste kaasamist, aga olukord paraneb ainult siis, kui me suurendame ka eelarvet ja ma loodan ka, et te rakendate ellu ka Solidaarsuskorpuse programmi, mis on noortele väga oluline. suur tänu, äh, härra Kubilius, üks minut, palun. proua juhataja, proua president, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, mida te olete juba teinud ja mida te kavatsete teha. leedukana, inimesena, kellel on piisav poliitiline kogemus, ma usaldan teid ma ei tahaks teile palju poliitikanõu anda, teile on seda juba palju antud, aga ma tean, mida te äh, soovite saavutada ja see ülesanne on väga keeruline. järgmise viie aasta jooksul äh, on, tuleb teil ette tänasega võrreldes palju raskemaid päevi. ma soovin, et te ei kaotaks oma isiklikku motivatsiooni, äh, energiat, juhtimisoskusi ka kõige keerukamas olukorras. minu kogemus kriisialase peaministri tööga ütleb mulle, kui keeruline see võib olla. ja ma tahaksin lihtsalt öelda, et see koda saab olema konstruktiivne partner eh, teie komisjonile ja teie töös, vaatamata meie poliitilistele eru, edu, erimeelsustele, jätame oma erimeelsused kõrvale ja soovime teile edu suur tänu, läheme nüüd vabra mikrofoni juurde ja väga täpselt järgin ühte minutit selleks, et sõna saaks võimalikult palju sõnasoovijaid. proua Spiraki, üks minut, palun. suur tänu, proua president, proua von der Leyen, uue komisjoni president. me toetame teid ja usaldame teid me usaldame seda uut rohelist kokkulepet, millest võib saada oluline murdepunkt Euroopa Liidu jaoks. aga on selge, et äh, juurde on vaja rahastamist, äh, vaja on kaasata erasektorit ja on vaja toetada innovatsiooni kõigi võimalike vahenditega. siis saab Euroopa edasi liikuda, äh, saab muutuda aastaks kaks tuhat viiskümmend süsinikuneutraalseks aga äh, on ka riike, kes äh, sõltuvad äh, veel kivisöest ja neid ei tohi maha jätta. näiteks Põhja-Makedoonia meie naabruses ja teised liituda soovivad riigid, neile tuleb anda liitumisperspektiiv ja kui me räägime õiglasest üleminekust, siis see peaks olema õiglane teema. üks minut, härra Pürgets podprl bom eh, celotno ekipo komisije, čeprav se. aitäh. ma soovin toetada uue komisjoni ametisse astumist, kui ma kõigega siin eh, nõus ei ole. iga kaotatud kuu, iga möödunud kuu on kaotatud kuu terve Euroopa kui ka Sloveenia jaoks. ma sooviksin seda, et komisjon hakkaks ühiselt eh, töötama meie väljakutsete vastu astumisel. meie sotsiaalne, roheline ja digitaalne üleminek ning ka õiglane sotsiaalne olukord on kriitilise tähtsusega. me peame silmas pidama ka inimõigusi, jätkusuutlikku arengut, tehnoloogilist arengut ning investeeringuid infrastruktuuri. ning lõpetuseks peame me tegelema ka laienemisega Lääne-Balkanile. Äh, samuti on tähtsad rahvusvaheline mitmepoolsus ning rahvusvaheline õigus. Te ütlesite, et te olete Briti Suurbritanniasse jäämise toetaja, mina ka ja ka miljonid äh, Briti inimesed. nüüd, kui on läbitud demokraatlik hindamisprotsess, siis ma hea meelega hääletan täna komisjoni poolt, et te saaksite tööle asuda nende keeruliste teemadega, mis meie ees seisavad, äh, kliimaprobleemid, majandusprobleemid, ekspluateerimine, diskrimineerimine, aga minu jaoks on väga äh, kurb uudis, et et Ühendkuningriik on rikkunud Euroopa Liidu eh, reegleid ja ei ole nimetanud volinikku. olukorras, kus kakskümmend seitse teine, teist liikmesriiki võitlevad heade portfellide eest ja pakuvad parimaid võimalikke kandidaate, on jätnud meie riik koha laua ääres tühjaks. see on ilmselt esimene kord maailma ajaloos, kus äh, mingi riik töötaks tõsiselt selle nimel, et nende mõju oleks väiksem, teeb lobi selle nimel, et olla vait ja ma südamest loodan, et järgmine valitsus saab olema mõistlik. härra Tomatitš, üks minut, palun proua Tomatitš. suur tänu, proua juhataja. uue komisjoni uuenduslik kus ei seisne ainult selles, et seal on rohkem naisi, vaid ümber on nihutatud ka portfellid, uued portfelli nimed on väga segadust tekitavad ja ma ei usu, et see tõhususele kaasa aitab. arvest-, vanal komisjoni süsteemil olid omad vead aga see oli siiski tõhus, nüüd on see asendatud aga ideoloogiaga. see äh, komisjon näeb äh, vähem äh, välja täitevasutusena, millena ta on mõeldud, kui erinevate parteide poliitiliste sõnumite kandjana. mina eelistan pragmaatilisi poliitikuid, proua von der Leyen, ja ma loodan, et te üllatate mind meeldivalt. härra Ferru, palun senhora presidente senhora von der Leyen pela sua composição pelo seu suur tänu, proua president, proua von der Leyen. kui vaadata komisjoni poliitilist koosseisu, siis äh, selle on valinud Euroopa praegused valitsejad oma huvide kaitseks. suuremad võimulolijad saavad kaitsta oma võimul olemise vahendeid äh, ühisturg lükkab kõrvale need riigid, kus on äh, suurem ebavõrdsus, suured äh, ettevõtted äh, saavad otse sisse astuda Berlemooni. see on komisjon mis äh, hiilib kõrvale ühtekuuluvuspoliitikast ja püüab ühendada seda niinimetatud struktuurireformidega, mille eesmärgiks on tegelikult lihtsalt avaliku teenistuse lõhkumine ja inimeste elu ebakindluse suurendamine. see äh, on näha juba äh, portfellide jaotusest, komisjoni komisjon näitab, et suur koalitsioon parempoolsete ja sotsiaaldemokraatide vahel, millega ka rohelised president katsetab, härra Kallan, üks minut. president Ursula, äh, poliitiliselt ja isiklikult äh, ma äh, imetlen teie julgust, soovin teile edu järgmisteks aastateks. ma nägin, kuidas te lõite tuge oma kandidatuurile ja eriti tulite vastu rohelistele, kes on parlamendis alla kümneprotsendise esindusega. Te pakkusite välja uue rohelise kokkuleppe. Äh, äh, mitte kõik ei saa toetada äh, praegust komisjoni, kui te arvestate, et osad rohelised ei saa seda toetada, ütlevad, et see on ikkagi liiga ambitsioonikas, kas te võiksite härra Timmermansiga koos selle projekti ümber nimetada ja nimetada seda äh, laiendatud kliimamuutuste vastaseks äh, strateegiast? Äh, kellelgi ei ole selle vastu midagi, kliimaküsimus on oluline ja mitte ükski fraktsioon ei saa seda nimetust ka monopoliseerida, härra Markus, palun aitäh. aeg on alustada tööd. Teil on äh, meie fraktsiooni toetus, kuna te võtsite üle meie ettepanekud, meie meeskonna ettepanekud aga hea programm jääbki lihtsalt ilusateks sõnadeks, kui seda ei hakata ellu rakendama. me peame keskenduma Euroopa tulevikule, kasvuhoonegaasid ei oota meie järel, vaadake kas või üleujutusi Euroopas, Hiina, USA mm, kõhklevad, samas tuleb tegeleda ka digitaalse revolutsiooniga, kõige vaesemad ei tule toime eluga, aeg on astuda samme ja teil on meie parlamendi toetus sellistele algatustele. me loodame teile, et te ehitate sillad komisjoni ja nõukogu vahel ja ka parlamendiga. kolleeg Bilbao, palun. aitäh meie erakond toetab Euroopa Komisjoni, mis on sooliselt hästi tasakaalus, rohkem tasakaalus kui kunagi varem. see on suurepärane näide sellest, kus me, meil on välja töötatud väärtuste põhine lähenemisviis, meil on vaja tugevat majandust, tööstust, ringmajandust, kestlikku liikuvust ja rohelist strateegiat et me tõesti keskenduksime produktiivsele majandusele finantsmajanduse asemel, meil on vaja kaitsta töötajaid, meil on vaja väärikat elu tagada, väärikaid töötingimusi ja seda igal pool kõikides Euroopa Liidu piirkondades. samuti tuleb hea seista selle eest, et meil oleksid olemas vajalikud instrumendid, et teostada järelevalvet õigusriigi põhimõtete täitmise üle. meil on vaja rohkem demokraatiat, meil on vaja äh, poliitikat suurte tähtedega, meil on vaja inimlikku lähenemisviisi ja me peame hea seisma selle eest, et me teeksime koostööd igal pool. Äh, kolleeg Papadimoolis, palun. meie hääletame uue komisjoni vastu, sest sellel ei ole korralikku programmi E, ilma, et oleks äh, sõnastatud konkreetsed mõõdikud, ei ole võimalik äh, hallata eelarvet, mis on ligi üks protsent kogu rahvatulust ja pealekauba on probleemiks äh, eelarve puudus, äh, ühtekuuluvuspoliitika, äh, sotsiaalkulutuste ühtse põllumajanduspoliitika juures. Euroopa Liit on paraliseerinud kõik investeeringud varjupaigataotlejate olukorra parandamiseks, me ei tohiks härra Salvinil ja äh, Äh, Orbanil lasta Euroopa Liitu pantvangi võtta, äh, me ei arva, et kliimapoliitika oleks kõige olulisem teema, seetõttu me hääletame komisjoni vastu ja kavatsen olla ka aktiivne oponent selle tegevusele järgmistel aastatel. spoštovana gospa predsednica spoštovani komisarji iskrene čestitke za odlično predstavitev vašega programa. aitäh, ma soovin teid õnnitleda väljapaistva programmi esitluse eest ma olen rahul sellega, et peaaegu pool komisjonist on naised. ma olen kindel, et see aitab kaasa ka koostöö tõhususele. Te tõite välja oma olulised prioriteedid, tervishoid, kliimamuutus ja nii edasi. kõik need on tähtsad. oluline on ka, et meil on nende eesmärkide saavutamiseks vajalik e eelarve ainult nii on võimalik neid eesmärke tõhusalt saavutada. kõige rohkem rõõmustab mind see, et te olete poliitika keskmesse pannud inimesed ja nende vajadused. meil Euroopas on ju kõigil sarnased vajadused, vabadus, turvalisus, ühtekuuluvus. aitäh, härra Miller, palun suur tänu, proua juhataja. Euroopa Komisjon möödunud aastal otsustas välja tulla kahe direktiivi eelnõuga, mille eesmärgiks oli maksustada teatud digiteenused. ja ka teie, proua von der Leyen, mainisite midagi, nimelt äh, te rääkisite õiglasest digimaksust. mina tahaksin väljendada äh, täielikku toetust sellistele meetmetele, soovin teile palju edu nende ellurakendamisel, need on tõesti ääretult olulised. kahjuks ma tean, et eh, see töö, mis hetkel on nõukogus käimas, näitab, et digimaksu on väga raske rakendada, sellel ideel on palju vaenlasi, on palju vastuseisu. aga kõigele vaatamata, proua president, soovin teile tugevust, vastupidavust omalt poolt, ma loodan, et te jääte tugevaks ja ei võta oma ettepanekut tagasi. Eh, kolleeg Bogoč, palun. Eh, aitäh, ma tahaksin teid tunnustada eh, pädevuse Äh, ja enesekindluse eest, te olete välja toonud õiged probleemid, digitaliseerimine, demokraatlikud probleemid, kliimamuutus, äh, rändeprobleemid ning meeldiv on see, et te soovite probleeme lahendada nii, et te ava-, annate inimestele uued võimalused. seeläbi äh, jääb Euroopa kõige ilusamaks maailma jaoks, kus meie elatustase on kõrge, kus inimesed soovivad elada ning seda maailmajagu edasi arendada. mind rõõmustab see, et te toetate Euroopa Liidu laienemist ka Lääne-Balkanile, see on hädavajalik, me peame demokratiseerima need riigid ning samaaegselt neid ka aitama äh, nende arengule kaasa. ka demograafilised probleemid tekitavad muret. samuti peab arendama lõpetuseks saab sõna proua Grapini. El apoyo de nuestro grupo, ai perdon, perdon, perdon <laughs> Grapini? proua Grapini, palun. aitäh, aitäh, proua president. Mm, austatud ähm, ametiastuv president, tahaksin kohe algusest peale öelda, et ma hääletasin teie poolt, kuulasin suure tähelepanuga seda, mida te täna ütlesite. Ähm, teie ees on palju küsimusi, mis vajavad vastuseid. mina tahaksin rõhutada äh, ühendatud Euroopa tähtsust. on veel liikmesriike, kes ei kuulu Schengeni alale ja ma sooviksin, et ähm, annaksite vastuse ka negatiivsetele küsimustele. asju ei tohi peita liiva alla, lapsi röövitakse, meie ümber on naistevastane vägivald, äh, sekkumine valimistesse, see kõik on vähendanud usaldust. ja see usaldus tuleb tagasi võita. tänane hääletus on usalduse küsimus, mis on kõige sellega seotud. sellega on tänane arutelu lõppenud, suur tänu koostöö eest Vaba Mikrofoni voorus, suur tänu ametiastuvale presidendile von der Leyenile ja teeme väikese pausi kuni kella kaheteistkümneni päeval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 austatud kolleegid, palun võtke istet, et me saaksime tööga jätkata. Prendiamo posto. austatud kolleegid, palun võtke istet. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto. kõigepealt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 kallid kolleegid, kõigepealt mul on hea meel tervitada siin äh, külalisi, kes on äh, meil äh, galeriis. siin on Jaapani dieedidelegaadid ehk nende esindajate koja ja nõunike koja esindajad, te olete soojalt tere tulemast, tere tulemast meie juures. Ehm, te osalesite ka Euroopa Liidu Jaapani Eh, parlamentidevahelise delegatsiooni kohtumisel. Jaapani delegatsiooni juhib härra Itsunori Onodera, parlamendi liige esindajate kojast. meil on suur au tervitada teid, eh, meie sõpru siin Strasbourgis, Euroopa Parlamendis. ja meil on täna siin ka kaheksakümmend eh, õpilast koos õpetajatega, kes tahavad meile tutvustada planeedi õiguste deklaratsiooni, mille nad on kirjutanud. ka teie olete soojalt teretulnud täna siia. me oleme väga tänulikud teile tehtud töö eest, meil on hea meel tervitada teid siin Euroopa Parlamendis. E adesso, e adesso iniziamo ja nüüd liigume hääletuse juurde. esimene teema puudutab Euroopa Komisjoni valimist. kallid Äh, kolleegid, kaks päeva tagasi hukkusid kolmteist Prantsuse sõjaväelast terrorismivastases operatsioonis ja sellel kahel ei olnud, ei ole olnud veel võimalik neile austust avaldada. ja ma palun, härra president, kas me võiksime pidada mm, linnaseisaku Malis hukkunud Prantsuse sõjamees, meeste mälestuseks? üks hetk, üks hetk, kallid kolleegid proua Šado, võib-olla te ei olnud e- kohal siin eile, sest eile me tõesti mälestasime neid sõdureid leinaseinaku, seisakuga. võib-olla te ei olnud e, sellel konkreetsel ajahetkel kohal, aga me oleme juba e, mälestanud Malis hukkunud sõdureid leinaseisakuga. olles seda nüüd öelnud, siis rohkem mul teile ei ole kavas sõna anda niisiis, olles seda öelnud, kuna kõik Euroopa Parlamendis, kõik saadikud kindlasti nõustuvad minuga, siis teeme veel kord minutilise leinaseisaku Iniziamo con la votazione. aitäh, kolleegid. aga liigume nüüd edasi Euroopa Komisjoni valimise juurde. see on meie esimene hääletus ja enne valimist toimub fraktsioonide esindajate kõnevoor vastupidises järjekorras. kõigepealt saab sõna Claire Fox. austatud parlamendisaadikud, kolleegid, olgem ausad meie valijate ees kodus. see hääletamine on pettus, kolleegid, meid on ära kasutatud. meist, meist on üle sõidetud, et me annaksime lihtsalt mõttetu heakskiidu komisjonile. meie parlament ei ole mitte midagi muud kui, kui mingisugune demokraatlik pettusemäng antakse seaduslik kate ebaseaduslikele otsustele Ehm, siin on ehm, lihtsalt võltskuulamised toimunud voliniku ehm, kandidaatide osas. meil on kandidaadid, mingit valikut ei ole. see on silmakirjalikkus, silmakirjalikkus, mis toimub Urs-, Ursula von der Leyeni fassaadi taga, tegevuse taga, mis toimu-, on toimunud väljaspool siit koda Ehm, räägiti õiglastest, ausatest valimistest, kus inimesed eh, teevad valiku ja otsustavad. Eh, jah, meie riikide demokraatiates on see, aga ehm, siin komisjoni valimise osas on tegemist pettusega. Ehm, proua von der Leyen ei saanud ametisse mitte ainult eh, rahva to-, mitte rahva toetusel, vaid tagatubades tehtud otsuste põhjal kompromisskandidaadina ja nüüd on äh, proual äh, võim dikteerida prioriteete Euroopas, suruda läbi oma agenda miljonitele Euroopa kodanikele, meeldib see kodanikele või mitte. komisjoni ambitsioonikas roheline kokkulepe või kärpemeetmed või Josep Borrelli ametisse nimetamine välispoliitika juhiks jätab liikmesriigid ilma äh, õigusest määrata oma välispoliitikat. Ehm, see on föderalism, mis varastab kodanike taga, ehm, mida juhivad tehnokraadid ja meie peame lihtsalt kaasa noogutama. aitäh. Ühendkuningriigis inimesed hääletavad selle poolt, keda nad soovivad, kõnelejad katkestatakse taas kord, aitäh, proua Fox, suur tänu proua Fox jätkab. aga teda katkestatakse, teda tänatakse. aitäh, proua Fox, aitäh, proua Fox, järgmisena saab sõna kolleeg Aubrey kaheks minutiks suur tänu, härra president, kallid kolleegid, tänane hääletus ei ole samasugune nagu teised, see on väga oluline hääletus, võib-olla sajandi hääletus, sest meie ees seisavad eh, sajandi suurimad väljakutsed, eh, ebavõrdsus ja kliimakatastroof ja nendega ei saa tegutseda ebakindlalt või järjepidevuseta. aga eetilises plaanis me näeme, et kolm volinikku lükati tagasi huvide konflikti tõttu ja teistmed liikmete osas ongi olulisi kohtlusi mis puudutab äh, lubatusi, siis mõned nendest on tervitatavad, näiteks mini, miinimumpalk, äh, parlamendiliikmete äh, pädevuse pätestumine või elamufondi suurendamine, seda me jälgime tähelepanelikult, et tagada sotsiaalne protsess, aga suures osas äh, jäädakse vanade tegmade juurde, mis on praeguse majandusliku ja keskkonnakriisi põhjuseks kuidas on võimalik äh, rohelise kokkuleppega võidelda vabakaubanduse tekitatud äh, Krimma äh, katastroofi vastu, kuidas kärpepoliitikaga lõpetada katastrofaalne majanduspoliitika, kuidas anda tegelik hääl Euroopa kodanikele, kui neile surutakse peale kärpemeetmed, samal ajal te olete büromaan ja tuletõrjuja väga paljud Euroopa Äh, inimesed elavad praegu hakkamasaamise piinil. meie planeedi inimesed vajavad paremat, neil ei ole vaja Neil on vaja rohelist äh, kokkulepet, mis oleks tõesti ambitsioonikas, mis tagaks sajad tuhanded tööriistad ja äh, kestliku põllumajanduse ja transpordi. inimestel planeedil on vaja õiglast maksu.